toimub sõnavõtuvoor ühtsetest eeskirjadest ja ühtsetest menetlustest krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks. ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames. selleks, et välja selgita, millised